witam państwa będę miał zaszczyt nüüd on mul au jätkata meie juhatada meie jätkuvat istungit me ootasime natuke selleks, et inimesed, kes enam ei soovinud istungil osaleda, saaksid rahulikult lahkuda ja need, kes jääda tahtsid, saaksid jääda Need, kes on veel saalis ja soovivad midagi arutada, palun neil väljuda saalist ja jätkata oma arutelu seal. meie jätkame oma istungit hääletuste selgitustega. kõigepealt Udo Pulmani ja Jose Manuel Fernandese raport Euroopa strateegiliste investeeringute fondi rakendamise kohta. meil on viis parlamendiliiget, kes on soovinud selgitada oma hääletust kõige, kõigepealt härra Nekov Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, üks minut. austatud juhataja, Euroopa strateegiliste investeeringute fond on toiminud kaks aastat. ent endiselt näeme me siin lõhet ida ja lääne vahel. juulis kaks tuhat kuusteist oli toetused